nüüd aga järgmise päevakorrapunkti juurde ning selleks on härra Pütikoferi raport Tõhus Euroopa tooraine strateegia. Ehm, ning nüüd saabki kohe sõna härra Pütikofer. aitäh austatud äh, asepresident, austatud kolleegid, kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki kolleege, variraportööri tööstuskomisjonidest, paljude teiste komisjonide äh, liikmeid, komisjoni äh, ning ka kodanikuühiskonda, teadlasi, kõiki, kes on andnud oma panuse. tooraine poliitika on väga oluline meie eesseisvate ülesannete lahendamisel tööstuspoliitika valdkonnas. see pakub aga ka suuri võimalusi. see teema on viimase pooleteise aasta jooksul mulle väga südamelähedaseks saanud ma leian, et vaja on väga ettevaatlikku, aga samas ka väga ambitsioonikat tegevuskava, strateegiat, ressursside tõhus kasutamine, taaskasutamine, ringlussevõtt, need on kõik väga olulised punktid, kui me tahame tagada äh, edasise konkurentsivõime. me peame lähtuma innovatsioonistrateegiast. kui me seame eesmärke, aga ei mõtle selle üle, millised on vahendid nende saavutamiseks, siis ei ole sellest kasu. seetõttu on äärmiselt oluline mõelda sellele, ning sõlmida ka konkreetseid lepinguid liikmesriikide vahel, rääkida konkreetselt komisjoniga eh, ning korraldada oma koostöö tõhusalt ja efektiivselt. Eh, efektiivne juhtimine on lahendus. mineraaltoorained on vähemalt sama toor, sama tähtsad kui nafta, gaas või muud energia toorained. Nad ei mängi aga piisavalt tähtsat rolli meie strateegiates Ra. raportis ma nimetan tervet hulka vahendeid, mille abil me saaksime juhtimist äh, tugevdada me soovime, et komisjon jätkaks tööd äh, oluliste toorainete nimekirja kallal, me soovime siin uuringut Ehm, mis äh, hõlmaks ka näiteks liitsiumi, mis praegu ei ole nimekirjas, kuid mis on äärmiselt oluline. meil on vaja äh, pädevuste võrgustikku. me toetame äh, komisjoni algatust innovatsioonipartnerluse loomiseks. osad liikmesriigid blokeerivad siinkohal komisjoni algatusi meil on vaja kaasata erinevaid noh, osalisi, meil on vaja kaasata Euroopa Keskkonnaagentuuri eh, erinevaid komisjoni talitusi eh, selleks, et tagada strateegia ühtsus. meil on vaja kahe tuhande viiekümnenda aastani koostatud tegevuskava eh, ning Euroopa Parlament seisab hea selle eest, et olemasolevad õigusaktid tõepoolest viidaks ellu, näiteks mis puudutab elektroonil-, elektroonikaromu ringlussevõttu. Euroos-, tooraine poliitikal on ka rahvusvaheline mõõde, välispoliitiline mõõde ning ma loodan, et meie strateegia selles valdkonnas on jätkusuutlik Aafrikas näiteks on riike, kus on palju tooraineid, mis on aga vaeseid, on aga ka rikkaid toorainete, toorainet omavaid riike. meil on vaja teha koostööd maailma teise, teiste piirkondade riikidega. toorainepoliitikas on vaja arendada koostööd. meie investeeringud ressursside kasutamiseks kolmandates riikides, mida toetavad näiteks Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, Euroopa Investeerimispank, oleksid suunatud ka vaesuse vähendamisele nendes riikides. meil on vaja seadusi läbipaistvuse suurendamiseks, toetudes näiteks Ameerika eeskujule, meil on vaja lähtuda sellest, et toorene poliitika tõepoolest arvestaks ka meie partnerite suveräänsete huvidega ning arvestatakse ühiseid huve. ma olen kindel selles, et Euroopa Liit saab väga paljudes rahvusvahelistes institutsioonides väga palju positiivset algatada, aitäh! aitäh, härra Püdikohver, nüüd saab sõna volinik Tajani. aitäh, president, austatud saadikud. ma sooviksin kõigepealt mitte ainult ametlikult tänada härra Püdikohverit hea teksti eest, vaid ma sooviksin tänada kõiki saadikuid, kes on avaldanud oma seisukohta selle raporti äh, suhtes. Äh, tulemus, milleni me oleme jõudnud, on minu arvates äärmiselt positiivne. see on täielikus vastavuses äh, Euroopa Komisjoni lähenemisega, mis puudutab strateegilist lähenemist sellele väga olulisele teemale see raport veenab mind selles, et Euroopa Komisjoni strateegia toorainete vallas on väga oluline. komisjoni ja parlamendi vaheline koostöö selles äärmiselt tähtsas sektoris on samuti väga suure tähtsusega. siin on kõne all väga palju no, olulisi äh, probleeme, viidatakse ka võimalustele ning äh, esitatakse soovitusi. Need on väga konkreetsed, vägagi huvipakkuvad. kindlasti aitab see raport kaasa strateegia parandamisele ma juba algul mainisin, et äh, koostöö parlamendi ja komisjoni vahel on minu jaoks väga oluline me oleme äh, härra Püdikohveri ja paljude teiste saadikutega äh, juba mitmeid kuid väga tihedat koostööd teinud. me oleme kuulnud erine-, mitmete fraktsioonide arvamusi, äh, ka ITRE komisjonis oleme me seda temaatikat arutanud, me oleme rääkinud haruldaste metallide võrgustikust, partnerlusest tooraine valdkonnas. kõikide institutsioonide poliitikas, eh, poliitiline kaasamine on väga oluline, raport näitab seda selgelt eh, siin on ka üks osa, mis mulle eriliselt silma jäi ma lugesin seda raportit veel rongis Strasbourgi sõites. siin räägitakse eh, sellest, kuidas tooraine strateegia puudumine võib tagi, võib saada takistuseks meie konkurentsivõime tugevnemisele. Eh, härra Püdikohver eh, on seisukohal, et toorainete osakaal on tegelikult äh, tööstuses oluliselt suurem kui näiteks palgakulude osakaal, see on mõtlemise koht. see on seotud strateegia kolme alustalaga. see äh, puudutab ressursside kasutamist, ressursside hankimist väljaspoolt Euroopa Liitu, ressursside hankimist Euroopa Liidus. ma olen täiesti kindel, et me jõuame siin parlamendiga äh, väga sarnastele seisukohtadele, innovaatika on äärmiselt tähtis, sellele, sellest on siin samuti juttu kogu väärtusahelat tuleb silmas pidada alates toorainete kaevandamisest kuni taasringlusse võtuni. innovaatika valdkonna partnerlus on samuti üks oluline stiimul, mis võib tuua kaasa väga positiivseid tagajärgi. härra Pütikohver, ma arvan, eh, et eh, teatud liikmesriikide eh, ettevaatlik suhtumine on nüüdseks juba ületatud. nõukogus on meie algatus leidnud toetust ning ma usun, et me saame teha edukat koostööd üks punkt, millele siin raportis veel on viidatud ning mis on minu arvates äärmiselt oluline, puudutab rahvusvahelist diplomaatiat, suhteid USA-ga, Jaapaniga, me oleme siin juba esimesi samme astunud koostöö tihendamiseks. Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu koostöö ühise tegevuskava väljakujundamisel toorainete kaevandamise edendamiseks, ressursside kasutusele võtmiseks Aafrika mandril eh, liigub samuti edasi. detsembris toimub vastavateemaline kohtumine, see peaks andma impulsi partnerluse tihendamiseks mis puudutab äh, Moskvat, äh, siis äh, käisime seal hiljuti, samuti ka Ladina-Ameerikas. meil on alla kirjutatud leping, vabandust, meil on väljatöötamise leping Tšiiliga, mis kirjutatakse alla lähikuudel, samuti Argentiinaga. Tšiili on äh, liitiumi üks olulisemaid tootjaid ning suhted Euroopa Liiduga eh, on nende jaoks samuti olulised. kogu piirkonna riigijuhid võtsid mind vastu väga sõbralikult ning ma nägin ja ma eh, leian, et ka Euroopa Liidu jaoks on see eh, partnerlus äärmiselt oluline toorainete kaevandamist, toorainete kaevandamisel tuleb järjest rohkem silmas pidada kahtlemata ka keskkonnasõbralikkust, jätkusuutlikkust, toorainete kasutamise ja kaevandamise planeerimisel tuleb silmas pidada seda, et kes, et see ei tooks kaasa keskkonnakahjusid liikmesriigid saavad siin omavahelist koostööd tõhustada ning komisjon võiks mängida vahendaja rolli. viimane otsustusõigus jääb aga kahtlemata liikmes, liikmesriikidele. järgmisel nädalal jätkuvad arutelud ressursside tõhusa kasutamise teemal samuti arutatakse taas ringlussevõtu küsimusi. siin on ainult siin oli praegu juttu minu sõnavõtus mõnedest üksikutest aspektidest, aga ma sooviksin mainida näiteks ka seda, et me teeme tihedat koostööd Rootsi valitsusega, meil oli enne suvepuhkust kohtumine, kus olid arutusel toorainete kasutamise võimalused Barentsi meres, ma kohtusin härra Pildiga ning ma kohtusin ka Gröönimaa uue presidendiga. me valmistame ette visiiti Gröönimaale, kus samuti tulevad jutuks tooraine küsimused. Need kõik on positiivsed sõnumid, mis näitavad, et äh, need riigid on huvitatud koostööst, pikaajalisest äh, strateegiast toorainete valdkonnas. Need mul on kahju, et ma rääkisin nüüd äh, üle oma aja, aga ma leian, et tegemist on tõepoolest väga olulise teemaga äh, ning äh, ka tulevikus me kavatseme jätkata koostööd parlamendiga, et töötada välja tõsiseltvõetav toorene strateegia. aitäh, härra Tajani. nüüd saab sõna härra Brock give the floor straight to madam to... ma ei näe härra Brocki ja nüüd saab sõna äh, härra Jastram. Herr Präsident, meine äh, Damen und Herren. Ich ja, äh, äh, Schneebar Jastram. Ähm, aitäh, ma soovisin kõigepealt tänada härra Püdikohverit selle raporti eest äh, ta seisab hea jätkus järjepideva poliitika eest ITRE komisjonis. ma olen tõepoolest väga äh, tänulik selle eest, et ka Arengukomisjoni väga paljusid ettepanekuid on arvestatud. toorained on teema, äh, millel on tõepoolest väga suur kaal. aastani kaks tuhat viiskümmend äh, kasvab nõudlus kolmsada protsenti ÜRO andmetel. arutelu on kahtlemata väga oluline ka seetõttu, et me vajame järjepidevat arengupoliitikat. tooksin ühe näite. arenguriigid kaotavad lepingute sõlmimisel hinnanguliselt kaheksakümmend kuni sada kuuskümmend miljardit dollarit, kuna lepingud sõlmitakse nende huvide vastaselt. Euroopa Liidu osakaal on seejuures suhteliselt väike väga oluline on see, et raportis viidatakse läbipaistvusele lepingute sõlmimisel. kahjuks avaldavad paljud meetmed oma positiivset mõju alles pikema aja jooksul Euroopa Liidu Aafrika ühine arengukava kuni aastani äh, kaks tuhat kolmkümmend peab kindlasti hõlmama ka tooraine aspekte. Äh, iga euro, mis niisugustel eesmärkidel välja antakse, äh, toob arenguriikidele kümne eurose lisandväärtuse ning me tõepoolest võime kinnitada, et võrreldes mõnede muude äh, riikide tegevustega on see väga positiivne. aitäh, härra Langenit ei ole veel, ei siiski. vabandust, härra Langen saab sõna. aitäh, härra president, äh, raportöör ma soovin teid õnnitleda väga õnnestunud raporti puhul toorainepoliitika on väga suure tähtsusega Euroopa tööstuse arengu jaoks. ka kaubanduse mõõde on väga otsustava tähtsusega ning toorainepoliitika rahvusvaheliste kontaktide arendamisel on Euroopa Liidu arengu jaoks väga tähtis. olulisemad punktid on siin juba nimetamist leidnud. kui me äh, tahame kindlustada oma varustatuse toorainetega partnerluse kaudu, äh, siis on see võimalik vaid siis, kui äh, ettevõtted, kes toorainet kaevandavad, lähtuvad mõistlikest, mõistlikust strateegiast. Nad ei tohi sundida töötama inimesi no, halbades töötingimustes, me peame nendelt no, ettevõtetelt nõudma tööohutuse ja keskkonnastandardite järgimist. E, oluline on ka see, kuidas toorainet kasutatakse. me ei tohi rahastada ainult neid e, rühmitusi, kes teenivad tooraine poliitika eest e, kasumit, meil on vaja tagada äh, Äh, läbipaistvus, kui me vaatame, kust toorained tulevad ja milleks neid kasutatakse. ma leian, et äh, me ei tohi eksportida äh, illegaalselt kaevandatud tooraineid. meil on vaja tagada parem kontroll. Euroopa sadamates on vaja äh, tagada kontroll äh, ekspordi üle, on vaja tagada monopoolsete äh, struktuuride kõrvaldamine. Äh, ma näen, et komisjon ja volinik teevad siin õiget tööd ning ma soovin ka härra Pütikoferile edasiseks edu. nüüd saab sõna proua Melkis suur tänu. austatud volinik, austatud raportöör kõigepealt tahaksin tänada teid selle dokumendi eest, mis kirjeldab meie strateegiat ja tahaksin tänada ka kolleege sõnavõttude ja tööpanuse eest. tegemist on kasuliku dokumendiga, aga ma arvan, et me võiksime veel enamat ära teha. tegemist on äärmiselt olulise teemaga, iseäranis pidades silmas praegust majanduskriisi ja üks asi, mis minu tähelepanu on endale tõmmanud, on see, et me juba arendame välja järgmist strateegiat ja õige järgmine strateegia suudaks kriisi arvesse võtta juba ennem, kui see kriis tekib ja me peame arvestama ressurssidega, peame arvestama tärkavate majandustega ja ma arvan, et me kõik oleme teadlikud sellest, kui haavatavas olukorras on Euroopa Liit ja kui sõltuvad me oleme teistest riikidest, me peame mõtlema ka sellele, mida me teeme omaenda jäätmetega ja mina kutsuksin üles innovatsiooni soodustama, me peaksime vaatama, kuidas on võimalik kasutada parimal võimalikul moel ära neid tooraineid, mida meil Euroopa Liidus on. meie strateegia peaks olema arendatud välja iga viimase üksikasjani ja meil on vaja täielikku mõtteviisi muutust, võttes arvesse majanduskriisi ja meie praegust sõltuvust teistest riikidest. meil on vaja muuta meie tööstuse lähenemist, me peame oma aluslepinguid muutma, me peame muutma oma kodanike suhtumist, me peame muutma oma majandussüsteemi, meie valitsemissüsteemi, meie pangandussüsteemi me peame muutma ka oma maksustamissüsteemi nii, et me julgustaksime kodanikke ostma tooteid, mis on keskkonnasõbralikumad ja kestavad kauem, me peaksime ökodisaini toetama. sageli me äh, väga innukalt asume kasutama veel puutumata maad ja ei teagi, et tegelikult nendel piirkondadel on kaevandamispotentsiaali. me peaksime võib-olla ka meie praeguste linnaalade kaevandamispotentsiaali üle vaatama, enne kui me asume puutumata alasid kaevandama. ja me peaksime mõtlema ka vastutusahelale tähelepanu alt ei tohiks äh, kõrvale jääda ebaseaduslik äh, kaubandus äh, ja nagu ütlesin, innovatsioonile põhitähelepanu. suur tänu ja proua Sarbu! suur tänu, härra president! lugupeetud volinik, härra raportöör! kõigepealt tahaksin öelda, et ma tervitan seda raportit ja Euroopa Liidu strateegiat toorainete valdkonnas. mina juhiksin teie tähelepanu sellele, et põllumajandustoodetele tuleb pöörata eraldi tähelepanu, see on oluline ka toiduainete, ka varustatuse seisukohast üle kogu maailma ja mis puudutab toorainet põllumajanduses, siis on ohtudeks hindade volatiilsus, toiduainete kahanemine, toiduahela erinevate osade tõrked ja kindlasti ei tohiks tähelepanu alt kõrvale jätta ka ekspordi äh, tõrkeid äh, ja koostööd WTO-ga. ma loodan, et äh, Euroopa Liidu tulevane strateegia võtab arvesse kõiki põllumajandustoodete ja turgude omapärasid ja suudab tagada meile toiduainetega varustatuse. suur tänu ja nüüd kuulame fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel proua Telgest Jõvera. aitäh, president. täna räägime siin raportist, mis käsitleb äh, äärmiselt äh, tähtsat teemat, tõhus Euroopa toorainestrateegia ja siin on tähelepanu keskmes äh, tooraine hindade volatiilsus ja iseäranis Hiina mõju selles valdkonnas. minu fraktsioon tahab tänada raportööri, me kinnitame, et oleme Püdikoferi raportiga suures osas ühel meelel, leiame, et selles raportis on äh, lähenemine toorainete küsimusele õige, rõhuasetused on õiged ja tulevikukavad on samuti õige rõhuasetusega, leiame, et Pütikoferi raport on äh, tasakaalus, on saavutatud õige tähelepanu rõhuasetuse vahekord toorainete ja teiste elementide vahel. iseäranis on Pütikohver toonud välja vajaduse tõhusa tooraineressursside kasutamise järele ja samuti on rõhutatud ringlussevõtu tähtsust oma fraktsiooni nimel võin öelda, et äh, me ei peaks tähelepanu keskmesse seadma tarbimise vähendamist, sellepärast et meie majanduskasv äh, vajab äh, täiendavaid stiimuleid, kuid me peaksime selle asemel kasutama oma poliitikaid selleks, et soodustada toorainete kasutamist tõhusalt samuti spekuleerimist tuleks arvesse võtta. meil oleks vaja läbipaistvamat turgu kui praegune. ja selline turg või ei võimaldaks aga toorainetega spekuleerimist. proua Ulsku, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel neli minutit, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt äh, kiidaksin takka nende kolleegide sõnavõttudele nagu äh, härra Lange, proua Merkes, äh, härra Pütikofer. Nemad on juba rõhutanud, kui oluline on ressursi tõhusus, ringlusse võtta, jätkusuutlik kaevandamine Need on olulised elemendid, meie peame äh, hoolitsema oma keskkonna eest, meil on vaja äh, kaasaegset juhtimist, äh, innovatsiooni, aga mina tahaksin tuua esile hoopis ühe uue asja, mis on oluline minu valijate jaoks. kui parlament asus tooraine küsimusi käsitlema, siis kõigepealt võtsin mina ette teekonna ühte Euroopa Toorainekeskusesse Nordportisse kus kohtusin asjatundjatega, õppisin, mida toorained tähendavad tööstuse jaoks, arengu jaoks, kohtusin teadlastega, äriühingute esindajatega, ametiühingute esindajatega, erialaühingutega, nemad kõik kirjeldasid, kuidas see iidne sektor on jällegi äh, õitsele puhkenud, kuidas avatakse uusi kaevandusi, kuidas vanu kaevandusi avatakse, kuidas arendatakse tehnoloogiat, parandatakse kaevanduse ja, to ja toorainete ka kvaliteeti. ja üleilmne nõudlus kasvab ja äh, üleilmastumine on tagasi pöördunud äh, Euroopasse, sellepärast et nõudlus on kasvanud väljaspool Euroopat ja samal ajal me peame rahuldama ka meie enda tööstuse vajadusi ja nõudlust. Need arengud on äärmiselt huvitavad ja ma rõhutaksin äh, härra Dajanile, et me kõik ei pea minema äh, Gröönimaale, meil on kogu Põhja-Aafrika, kus on kvaliteetsed tehnilised vahendid, teadus äh, uuringute tulemusena saadud andmed, hea töökeskkond ja kõiki neid ressurssi võiks mm, paremini ära kasutada, enne kui asume uusi maid vallutama, vähemalt alguses. minu jaoks on tooraine strateegia Euroopa seisukohast ka omamoodi tunnistamine et äh, me oleme kogemustest õppinud ja üks kogemusi, millest mina õppisin sellest toorainete keskusest, oli see, kui oluline on taristu öö, roll kogu sektori jaoks. selles äh, raportis äh, parlament nõuab, et Euroopa taristuprogrammide TNT eeskirjades tuleks pöörata tähelepanu toorainete liikuvuse lihtsusele ja ka komisjon peab tegema konkreetse ettepaneku. siis äh, samuti kasutamine, millest on räägitud siin äh, palju, äh, toorainete eraldamine peab loomulikult olema, toimuma võrdsetest partnerlussuhestest lähtuvalt, me ei taha puududa tagasi eelkolonialistliku perioodi juurde, me ei taha äh, ajalugu ta-, äh, ajalukku taas äh, uut elu puhuda, partnerlussuhted peavad olema head ja headest tavadest lähtuvad. suur tänu ja proua Eek liberaalide ja demokraatide nimel, teil on kolm minutit suur tänu. Euroopa seisab silmitsi äh, ühe oma suurima väljakutsega. meie, eurooplased, peame seisma silmitsi üleilmastumisega ja samal ajal me peame tagama Euroopa jõukuse ja võitlema kliimamuutuse vastu. järgnevate aastakümnete jooksul peame me Euroopa majanduse ümber struktureerima, tagama jätkusuutliku äh, ja kaasava majanduskasvu kogu meie mandri jaoks, see on suur väljakutse ka meie majanduse ja töökohtade loomise Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia jaoks. me tahame ka toorainete strateegias jääma liid-, jääda liidri rolli. väljakutsed on tõesti suured ja mis puudutab transporti, energiat, infotehnoloogiat ja nii edasi, siis meie kulud on mitmed tuhanded miljardid ja toorained on väga tähtsal kohal, kui me tahame tehnoloogia valdkonnas jääda äh, esirinde me, meie tehnoloogia peab muutuma üha rohkem rohelisemaks ja seda tuleb arvesse võtta ka tooraine strateegiaga seoses. see strateegia peab olema kooskõlas, rohkem kooskõlas teiste Euroopa strateegiatega, teadusuuringud, transport, jätkusuutlik majanduskasv ja nii edasi, kõik need valdkonnad peavad olema kooskõlastatud, meil on vaja äh, reformimeelseid äh, algatusi, toorainete strateegia, mis põhineb vabakaubandusel ja on kooskõlas teiste Euroopa strateegiatega äh, ja tagab turule pääsu ka juurdepääsuga te Euroopa ettevõtetele, see on meie õige lähenemine. ja me peame tagama selle, et nii arenguriigid kui arenenud riigid saavad ammutada kasu jätkusuutlikust toorainete ressursside kogumist ja me peaksime siinkohal kasutama ära äh, kaubandusabi mehhanismi selleks, et äh, ennetada seda, et tooraineid kasutatakse konfliktide rahastamiseks. Euroopal on vaja samme, mis kõrvaldavad kolmandatest riikidest kaubandustõkkeid, me ei tahaks äh, kriitiliste toorainete varumist, äh, samal ajal õõnestades demokraatia levikut kolmandates riikides. Euroopa peaks, äh, Euroopa ei tohiks kurjasti ära kasutada toormaterjale me Euroopas on endiselt palju loodusressurssi, meil on oma mineraalid, metallid, mets ja me suudame jätkusuutlikult varusta, tagada oma toorainete nõudluse, kui transport on olemas äh, väga suurel määral. kui me suudame õigesti hallata omaenda ressursse, viia läbi samas äh, siseturu reform, reformi, siis äh, oleme konkurentsivõimeline maailma kõige rohelisem majandusruum. ja lõpetuseks ka minu õnnitluse sõnad härra Pütikoferile. suur tänu, proua Eek, härra Eek, Roheliste nimel, palun suur tänu, president, ja suur tänu ka raportöörile selle raporti eest. suur tänu volinik Dajanile tema sõnade eest, paistab, et kõik on ühel meelel. meil on vaja sellist suurt toorainete strateegiat, aga lugedes seda raportit ja lugedes komisjoni algset raportit, siis tegelikult äh, on nende kahe dokumendi vahel suuri erinevusi. kas härra Tajani on rahul Euroopa Parlamendi raportiga? tegemist on hoopis teistsuguse strateegia kui, kui komisjoni ettepanekus kirjeldatud. komisjoni strateegia tähelepanu keskmes oli toorainete kiire Euroopasse toomine äh, ja muuhulgas ka ja, ja alles kolmandal kohal oli ratsionaalne mõistlik äh, toorainete kasutamine, meie lähenemine on hoopis teistsugune. meie tähelepanu keskmes on äh, toorainete ja loodusvarude mõistlik kasutamine, jätkusuutlik kasutamine, kui me räägime ühest to-, kui me kaevandame ühe tonni, siis saame umbes kolm grammi kulda, aga ühest tonnist äh, majandusjäätmetest või tööstusjäätmetest võib saada kolmsada grammi kulda, see on äh, väga mõistlik lähenemine toorainetele, ehkki hoopis teistsugune, me peaksime äh, Euroopa tööstuspoliitikat poli-, tööstuspoliitikale pakkuma stiimuleid paremaks ringlusse laskmiseks ja me ei tohiks keskkonna aspekte unustada. me ei peaks ka põhjapoolust asuma üles kaevama. ja mis puudutab Euroopasse, Euroopast väljapoole minekuks, siis meil on vaja äh, toorainete diplomaatiat, kontakte, kuid ma tahaksin, et kõik volinikud äh, seda välja tooksid ka härra de Kuht, sellepärast et muidu puudub meie välispoliitikas äh, jätkusuutlikkus. ja proua Görling, palun, konservatiivide ja reformistide nimel suur tänu ja minu tänusõnad ka raportöörile. lugesin seda raportit suure huviga. olin variraportöör äh, ENVI komisjoni ja, ja meie arutelud keskendusid loomulikult äh, raporti mõningatele konkreetsetele teemavaldkondadele. on selge, et me peame mõtlema strateegiatele, mis aitavad meile neid haruldasi materjale ringlusse võtta, kuid me peaksime ka äh, kandma hoolt selle eest, et me ei muudaks asju liiga keerulisemaks strateegia on strateegia ja selle strateegia pealkiri on tõhus strateegia. me ei tohi liiga palju ette kirjutada, me peame jätma ka manööverdamisruumi ja äh, võtame näiteks äh, linnakaevandused. tegemist on suurepärase mõttega, mina olen pärit äh, riigist, kus äh, on väga palju prügihoidlaid ja ma olen kindel, et väga suur osa nendest prügimägedest on kasutuskõlblikud, aga aga samas sellega on seotud süsinikdioksiidi heitmed, vanad prügilad ja prügimäed on kaetud, sellepärast et äh, nad võivad äh, tekitada äh, väga mürgiseid gaase ja me peame seetõttu läbi viima põhjalikud mõjuhinnangud ja tegutsema ettevaatlikult. samuti ka ladustamise küsimus. ja väga palju selles raportis on pööratud tähelepanu turumoonutustele, spekuleerimisele turul, kõik need kõikide nende küsimuste üle võime arutleda, kuid ma arvan, et äh, varude kogumine äh, on viimane lahendus äh, nendele muredele ja see lahendus tõenäoliselt ei vii meid kuhugi. ühesõnaga, üldiselt ma toetan seda raportit, nagu ütlesin, tänan raportööri ja ootan juba rõõmuga meie äh, tööd toormaterja-, toorainete küsimuste kallal järgnevate aastate jooksul, sest et tänane on alles algus. proua Mattias Kuue nimel poolteist minutit. suur aitäh teile, president! lubage ka minul kõigepealt äh, õnnitleda meie raportööri, kes on teinud suurepärast tööd, kirjeldades neid nõudmisi, mida Euroopa Liit peab äh, toorainetööstuses täitma ning äh, kirjeldades ka erinevaid sotsiaalmajanduslikke ja keskkonnaalaseid riske ja seda, kui oluline on ringlusse vett. Need on selle raporti kõige tähtsamad elemendid. kuid me peame vaatama ka komisjoni ettepanekut ja ma ei saa kindlasti nõustuda nõndanimetatud toormaterjali diplomaatia mudeliga siin räägitakse sellest, et G8 või G20 tasandil tuleks äh, luua uued äh, organid, mis tooraine küsimusega tegelevad, kuid mina usun, et see toob kaasa ainult suurema lõhe tööstusriikide vahel, kes äh, ju toorainet vajavad, ning vaeste riikide vahel, kes on ressursirikkad ja kes on tooraine tarnijad, aga tihti ei saa oma toorainet ise kasutada. Euroopa tööstusel on soov saada ligipääs toorainele ükskõik mis hinnaga. ja Euroopa oleks pidanud selles suhtes õppust võtma minevikust ning oleks pidanud juba ammu aru saama, et ressursiahnus ei vii mitte kuhugi. seetõttu ei saa ma nõustuda tooraine diplomaatia mudeliga, sest mina pean seda lihtsalt väljapressimiseks tooraine omanikud peaksid saama ise öelda, mida ja kuidas nende toorainega tehakse. ning äh, seetõttu ei nõustu ma selle diplomaatia mudeliga, aitäh. suur aitäh ka teile, nüüd saab sõna härra Paška. suur aitäh, president, lugupeetud volinik. nagu härra Putiköferi raportis on öeldud on Euroopa Liidu tööstuses saabunud äh, rasked ajad, sest äh, toorainet jääb järjest vähemaks ja seda on raske saada. meie majandus peaks äh, kasvama, kuid samas nõuab ka USA rohkem haruldasi muldmetalle ja kolmandatel riikidel on neid omagi vaja ning seetõttu tõuseb järjest nende hind Euroopa Liidus on väga mitmeid tööstuslikke tooteid, mida loetakse lihtsalt rämpsuks kuigi mõnikord on selles nõndanimetatud rämpsus väga palju metallijääke ja, ja muid ressursse, mida tegelikult võiks uuesti kasutada. kindlasti võiksime me mõelda sellele, kuidas leida uusi tarnekohti või uusi tarnijaid, kuid peaksime rohkem jäätmeid ka ringlusse võtma. me ei tohiks pidada ringlussevõttu või ümbertöötlemist millekski äh, negatiivseks, me ei peaks mõtlema oma jäätmetest kui rämpsust, rämpsust, vaid peaksime seda rohkem, neid jäätmeid rohkem ära kasutama. aitäh teile, härra Paška, ja nüüd saab äh, sõna härra Tsukalas kaheks minutiks. lugupeetud president, äh, lugupeetud volinik, lubage mul kõigepealt öelda, et ma olen äärmiselt rahul sellega, et me täna seda debatti peame. et me räägime praegu Euroopa Liidu strateegiast tooraine alal ja ma arvan, et raporti näol on tegemist väga hea eelnõuga. siin on välja toodud kõik tähtsamad keskkonnaalased, majanduslikud ja arengualased elemendid, mille kõigiga tuleb arvestada, kui me soovime, et Euroopa Liidu strateegia toormaterjalide alal oleks edukas. meil on vaja sellist strateegiat, mis arengumaid aitaks ja mis aitaks tõsta ka Euroopa Liidu enda konkurentsivõimet. meil on vaja sellist strateegiat, mis toetaks tootmist Euroopa Liidus ja võimaldaks meil rohkem toorainet eraldada ka enda riikides, kaitstes samal ajal keskkonda ja luues uusi töökohti. ma arvan, et see aitab koolitada ka meie töötajaid me peame arvesse võtma rahvusvahelist keskkonda, kus tooraine kättesaadavus kogu aeg väheneb ja kus kõik peavad ressurssidesse seetõttu suhtuma äh, hoolikamalt. mis puudutab haruldaste muldmetallide küsimust, mida siin on käsitletud, siis äh, minu meelest on tegemist küsimusega, mida mina olen Euroopa Komisjonile korduvalt esitanud. haruldased muldmetallid on äh, väga olulised ja tegemist on sellise ressursiga, millest väga vähe räägitakse, aga mis sellest hoolimata on äärmiselt tähtis. juhul, kui Euroopa Liit töötab välja tooraine strateegia, siis on meil vaja ka paremat poliitikat teadusuuringute arendamiseks Euroopas sest ka teadusuuringud mõjutavad meie rahvusvahelist positsiooni ja rahvusvahelisi suhteid. ning äh, see strateegia aitab meil lahendada ka haruldaste muldmetallide küsimuse, seda küsimust olen ma korduvalt tõstatanud, nagu ütlesin, ja kui me vaatame, milline on haruldaste muldmetallide hind ja milline on rohelise tehnoloogia hind, siis saame kõik aru, et see küsimus tõesti on oluline. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kierek. lugupeetud äh, president, äh, aitäh lugupeetud kolleegid. ressursipoliitika on seotud monopoliseerumisega, sest ressursid jagunevad maailmas ebaühtlaselt Euroopa Liit peab ressursse käitlema õiglaselt. ressursside eraldamine nõuab energiat ja energiasisend või energia hulk, mida kulutatakse ressursside eraldamiseks, on ka üks tõhususe arvutamise mõõdupuu. kohalikud omavalitsused peaksid vastutama veemajandamise ja geoloogiaalaste küsimuste eest, nii austaksime me ka lähimuspõhimõtet. ja see oleks samuti rahaliselt kõige tõhusam lähenemine väga palju energiat tuleb Venemaalt. ringlussevõtul on väga suur potentsiaal, selleks on aga vaja rohkem innovatsiooni ja paremaid teadusuuringuid. inseneriteadus, materjaliteadus aitab ähm, välja selgitada, kuidas ressursikulukad tehnoloogiat asendada uute ja ähm, efektiivsemate tehnoloogiatega. näiteks äh, aitavad need ähm, uuringud äh, arendada puidutööstust, kuid ka metallurgiat materjalid, millel on erilisi omadusi, näiteks haruldased muldmetallid, on eriti olulised, kui me tõesti soovime kliimamuutuste probleemi lahendada. aitäh, härra Kerek, nüüd saab sõna härra Teurel president, kõigepealt palju tänu raportöörile, äh, härra Pütikoferile äh, väga hea raporti eest. Äh, samuti austatud härra Dajani, meie jaoks on teie sõnavõtt märgiks sellest, et meie koostöö Äh, on paranemas, tooraine strateegia on äärmiselt oluline Euroopa Liidus, see aitab tagada ka töökohti. meil on vaja järjepidevat strateegiat, loomulikult on meil vaja kolme alustala, meil on vaja tagada varustatus toorainetega, meil on vaja ringlussevõtustrateegiat, äh, aga äh, meil on vaja ka ühist lähenemist, partnerlust peamiste tooraine tarnijatega kogu maailmas no liberaalid keskenduvad eh, sellele, et suurendada ka teadlaste rolli. väga palju eh, olulisi tooraineid eh, on näiteks merepõhjas, mille kasutuselevõtuks on vaja välja töötada uued tehnoloogiad. siinkohal võiksid Euroopa teadlased pakkuda abi arenguriikidele meie liberaalidena nõuame, et ka neid aspekte peetaks silmas, samuti ka seda, et VKE-de huvidega arvestatakse, suured ettevõtted suudavad ise oma probleemidega toime tulla, VKE-d vajavad aga toetust, seetõttu me vajame ühist lähenemist liikmesriikides Euroopa Liidu egiidi all ning me peame ühendama äh, nii keskkonnapoliitika, tööstuspoliitika, rahvusvahelise kaubanduse. see peaks olema ühise tooraine strateegia sisuks. palju tänu, nüüd saab sõna proua Figuereida. Eh, aitäh, härra president, me oleme tõepoolest nõus sellega, et meil on vaja tõhusat tooraine strateegiat. Eh, kahe tuhande eh, kümnendal aastal me oleme näinud seda, et tooraine hinnad eh, on eh, tõusnud lakke, eh, sellele on kahtlemata aidanud kaasa spekulatsioon tooraine turgudel. meil on vaja vahendeid selleks, et füüsilist turgu ei varjutaks finantsturgude tehingud. me peame pöörama tähelepanu turgude kaitsele spekulatsiooni eest tooraine ei tohi muutuda kättesaamatuks, selleks on vaja äh, informatsiooni, äh, teavet tooraine voogude, äh, tooraine varude kohta. meil on vaja paremat informatsiooni selle kohta, kus asuvad tooraine maardlad Euroopas, maailmameres toorainete kasutamisel tuleb arvestada ka keskkonnahuvidega, eh, eh, sotsiaalse kaitse küsimustega. meil on vaja teha koostööd kolmandate riikidega, Aafrika riikidega, tuleb leida eh, tuleb vältida kolonialismi uute vormide teket. areng peab toimuma arvestades kõikide huve on olemas äh, esmased toorained, sekundaartoorained. Äh, meil on vaja vältida äh, heitmete tekitamist. Need on kõik olulised punktid, millega tooraine strateegia peab arvestama. aitäh. nüüd saab sõna kolleeg Pelder. aitäh juurdepääs toorainele on äärmiselt oluline Euroopa kodanike heaolu tagamisel. tooraineturgusid tuleb, tooraineturgudele tuleb pöörata piisavalt tähelepanu, siin tuleb tagada läbipaistvus ning ka nõuetekohane regulatsioon. me peame vaatama, kui kaugele siin on võimalik liikuda. tuleb ära kasutada ringlussevõtu potentsiaal ning kasutada ka äh, linnakaevandamise äh, võimalusi. meil on vaja vastavat Euroopa raamistikku. tuleb äh, vältida seda, et kaevandamine ei riivaks tavakodanike huve. loomulikult tuleb kaevandamisel, pidades silmas ka inimõigusi, meil on vaja samas tagada sta-, turu stabiilsus. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję mm, naszemu komisarzowi. aitäh, kolleeg Pidner, suur tänu äh, volinik Dajanile, ma sooviksin tänada ka raportöör härra Püdikohverit, kes on tõepoolest koostanud väga hea raporti tänane teema on äärmiselt oluline, meil on vaja toorene strateegiat mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas. me arutame selle üle, milline võiks olla edukas poliitika selles valdkonnas, kuidas paremini kasutada ressursse. loodusressursid on mis tahes majanduse alus ja seda nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Nad mõjutavad meie elukvaliteeti. seetõttu peame me pingutama selle nimel, et ka tulevastele põlvkondadele eh, jätkuks tooraineid. me peame ka neile midagi jätma Euroopa majandus peab olema konkurentsivõimeline, tootma vähe süsinikdioksiidi heitmeid, me peame tegelema heit-, jäätmete küsimustega, prügi sisaldab väga palju väärtuslikke tooraineid kogu see tegevus nõuab väga palju äh, rahalisi vahendeid, samas on meil vaja muudatusi, meil on vaja tagada muudatusi ka sotsiaalsel ja keskkonnakaitse tasandil. me vajame kaasaegset tehnoloogiat, vajame investeeringuid energeetikasse, keskkonnakaitsesse, äh, tuleb tegeleda ka süsinikdioksiidi heitmete vähendamisega seetõttu on äärmiselt tähtis, et meie strateegia lähtuks mitte ainult meie endi huvidest, vaid ka tulevaste põlvkondade huvidest. Give... aitäh. proua härra De Angelist ei ole, nii et sõna saab proua Manner. austatud president, austatud volinik, kõigepealt tahaksin tänada raporti koostajat selle väga tähtsa Äh, raporti eest Euroopal ja kogu maailmal on vaja tõhusat tooraine strateegiat. seda on juba siin korduvalt mainitud, kuivõrd meie loodusvarad, äh, me peame tagama selle, et loodusvarasid jagub ka tulevastele põlvkondadele, ma olen väga rahul sellega, et komisjon on selles raportis välja toonud Põhja-Euroopa, Põhja-Euroopas on malmi ja mineraalivarad ja suured metsaalad. Põhja-Euroopas, iseenesest Arktikas on, Arkti-, Arktikal on suur potentsiaal äh, ja mis aitab meile tagada toorainete kättesaadavuse ka tulevikus. oleks tore, kui komisjon rohkem kui varem uuriks, kuidas me saame kasu Euroopa mere, mineraalidest, nii et me kaevandaksime neid jätkusuutlikult äh, sellisel juhul suudame me vähendada meie toorainete importi kolmandatest riikidest, Arktikal on suur potentsiaal iseäranis äh, haruldaste muldmetallide osas ja äh, see võib tulevikus vähendada meie sõltuvust teistest. siin räägitakse ka mineraalide maksustamisest, mul on väga hea meel, äh, et sellele on öeldud ei nii nagu raportis on äh, öeldud, äh, maksud ei ole äh, sobiv vahend ressursitõhususe suurendamiseks. lõpetuseks tahaksin rõhutada metsade tähtsust toorainete seisukohast ja energia seisukohast tulevikus. metsadele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud raportis, kuivõrd metsade potentsiaal on suur ja metsandussektoril on tähtis koht ka äh, tuleviku rohelises majanduses. suur tänu, proua Mannar. Äh, proua De Lange. ja, dank u wel uh,, voorzitter. suur tänu, härra president. siin on juba korduvalt rõhutatud, kui oluline on tõhus Euroopa toorainestrateegia ja mina uh, võib-olla äh, muudaksin noh, meie tänase jutu pisut konkreetsemaks, räägiksin fosfaadist viiekümne kuni üheksakümne aasta pärast on maailma fosfaadi varud otsas ja sellesama äh, ajavahemiku jooksul kasvab äh, meie äh, maailma rahvastik üheksa miljardini ja need inimesed jätkavad söömist ja meil oleks vaja fosfaate, me võime jätkata oma mõtisklusi, aga me võime ka asuda tegudele. üks võimalus tegutsemiseks on Äh, analüüsida, äh, kuidas me kasutame oma väetisi ja millisel määral ja millisel kujul see mõjutab äh, meie ressursse. kui me vähendame väetiste kasutamist, on meil tooteid, mis võiksid fosfaate asendada. sellest oleks kasu kõigile, teie võiksite härra volinik toetada selliseid äh, maaelupoliitikaid, äh, mis on äh, sellisest seisukohast soodsad ja võiksite toetada rohelisi poliitikaid, kus tehakse ettepanek mineraalide kasutamiseks fosfaatide asemel. tegemist on hea algatusega, mis suurepäraselt näitab, et ainult siis, kui meie sõnadest saavad teod, muutub meie tooraine strateegia tõhusaks niisiis loodan, et komisjon on valmis ka praktiliselt käised üles käärima ja äh, olen, äh, ootan rõõmuga tema teateid sellistest sammudest tulevikus. proua Tika, suur tänu äh, härra president, härra volinik, suur tänu raportöörile koostöö eest ja suur tänu ka, et toetasite minu muudatusettepanekuid. Euroopa Liit sõltub toorainete impordist ja toora, toorainete nõudlus, nõudlust mõjutab tärkavate majanduste kasv, tehnoloogiate areng tooraine probleemiga tegeletakse maailma tasandil ja toorainete turg ei ole piisavalt läbipaistev ja mahud aina kasvavad. haruldasi äh, metalle kasutatakse mobiiltelefonide ekraanide äh, tootmiseks. on äh, haruldasi tooraineid, mida on vaja tuulegeneraatorite autode äh, tootmiseks, äh, superkonduktorite tootmiseks äh, ja nii edasi ja nii edasi. me peame kandma hoolt selle eest, et Euroopa majandus muutuks ökotõhusaks majanduseks. kutsuksin komisjoni ja liikmesriike üles, et teadusuuringute raamprogrammis tuleks välja töötada selline innovatsiooniprogramm, mis võiks asendada meie praeguste äh, mis võimaldaks meil asendada tooraineid, mille ressursid äh, on napid. samuti äh, tervitan ma toormaterjalide ringlussevõtu ideid. Äh, kaevandamine, kui seda ei hallata piisavalt, mõjutab tõsiselt ja kahjulikult meie keskkonda, samuti toetaksin partnerlust riikidega Põhja-Ameerikas, Austraalias, Aasias, Mercosuri piirkonnas. Euroopa Liit peaks toetama ka arengumaid nagu India ja Brasiilia, kus on palju ressursse ja loodusvarasid. juhiksin teie tähelepanu kohtumisele Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel neljandal oktoobril Brüsselis. toorainete kättesaadavus on oluline Euroopa Liidu arengu seisukohast ja seetõttu pöörduksime komisjoni poole ja palume, et selle, selle raporti sõnad, sõnadest saaksid ka teod ja lõpuks paluksin komisjonil ka äh, esmatähtsate toorainete nimekirja ajakohastada. Äh, armas äh, Reinhard Püdikohver, mul on väga hea meel sinu raporti üle ma usun, et see raport aitab äh, meil paremini jagu saada teadvustamisprobleemidest, me tõesti äh, loodame, äh, et mitte ainult volinik Dajani, vaid ka kõik teised annavad oma panuse sellesse. viimasel keskkonnanõukogul me nägime, et volinik tutvustas toorene strateegiat, see äh, leidis täielikult toetust ja nüüd siis me jõudsime teise päevakorrapunkti juurde, see puudutas elektroonikaromude direktiivi äh, ning äh, siis, kui olid kõne all standardid, meetmed, nägime me, et äh, olukord oli täiesti katastroofiline, nõukogu ei olnud komisjoniga ühel nõul, mis on suhteliselt haruldane nähtus ning mul on tõepoolest hea meel äh, volinik Potošniku sõnavõtu üle äh, seal. me peaksime selle kõigega arvestama kui kliimaprobleem on ainult pool sellest, mida selle kohta räägitakse, siis on meil vaja tõepoolest ülimoodsaid tehnoloogiaid, et tagada oma areng, selleks on vaja väärtuslikke haruldasi tooraineid. ma usun, et need kolm alustala, millest komisjon, mida komisjon mainis, Äh, tõepoolest äh, leiavad ka toetust, äh, et siin jätkub koostöö. minu jaoks on oluline see, et me kohtleme ka kolmandaid riike mõistlikult ja lugupidavalt, see ei puuduta mitte ainult Brasiiliat, siin on kõne all ekspordi-impordi tingimused, meil on vaja suhtumist äh, piirkondades, äh, kus äh, tooraineid leitakse. et see oleks ühine ja positiivne. toorainestrateegia on väga oluline tööstuse arengule, me räägime siin toorainete asendamisest, näiteks vase puhul vask on äärmiselt oluline, vase kasutamine veetorudes on äh, minevikku jäänud ning, äh, ning me näeme siin, millised potentsiaalid tegelikult avanevad toorainete asendamiseks me ei tohi aga minna ka liiale strat-, toonane strateegia äh, peab arvestama keskkonnakaitse huvidega, äh, aga äh, kui me kasutame keskkonna alaseid õigusakte tooraine strateegia ründamiseks, siis see ei ole äh, õige. kõnelejad katkestatakse. Euroopa ringlussevõtu äh, strateegia on ülitähtis ning äh, sellega ma ka lõpetaksin. aitäh, härra president. palju tänu, härra Florence. järgmine on kolleeg Šabatabadi az európai parlamentben működő stoa panel ebben az évben a. suur tänu härra president euroopa see on valitud äh, toorainet väga tähtsaks äh, teemaks äh, ja ma tänaksin härra Pütikoferit kellel on äh, õnnestunud äh, selles äh, raportis käsitleda ühte suurimat, aga käesoleva sajandi väljakutset. härra Pütiköfer käsitleb küsimust põhjalikult. me peame tähtsale kohale seadma toorainete ringlussevõtu Iisraelis me varud vähenevad, me ei äh, tahaks muidugi luua illusioone seoses ringlussevõtuga. me, väga paljud riigid kogunesid ja rääkisid, kuidas on võimalik äh, punast muda ringlusse võtta ja öö, äh, see ei olnud siiski äh, majanduslikult kasulik. suur tänu, president. ma tänan raportööri avaldan kiitust komisjoni algatuse eest, tänaksin ka teisi kolleege Euroopa Parlamendis, kes on aidanud kaasa selle raporti sünnile. Euroopa ettevõtted peavad tulema toime tõsistes konkurentsitingimustes ja see konkurents on väga, üsna agressiivne toormaterjalide kättesaadavuse osas ja see muutub veelgi agressiivsemaks kuivõrd äh, tärkavad majandusruumid äh, tahavad oma osa. ja äh, nende rahvaarv kasvab äh, samuti nende majandustegevus suureneb ja ressursside vajadus suureneb. ressursside geograafiline asukoht ja koondutus mõningatesse riikidesse muudavad olukorra veelgi keerulisemaks, on riike, mis kasutavad oma loodusvarasid poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ja seetõttu pole sugugi mitte juhuslik, et mitmete riikide valitsused on kujundanud välja sellised, sellise poliitika, mis soodustaks nende äriettevõtete tegevust kasutatakse ka äh, riigivarasid selleks, et selliseid ettevõtteid luua. Euroopa Liit ei saa jääda selliste küsimuste puhul äh, tühipaljaks käed rupjus tunnistajateks. ja ma toetan äh, seda strateegiat, me peame andma abi selleks, et energiatõhusust ja roo- ja toormaterjalide küsimust lahus käsitleda. Euroopa Liidu tasandil peame paralleelselt toetama Euroopa ettevõtteid, tegema seda äh, rohkem kui varem, peame tegema seda äh, strateegilist äh, koostööd toetades ja soodustades erainvesteeringuid ja ressursirikastes piirkondades. samuti peame toetama kõiki algatusi võrdsete kaubandustingimuste tekitamiseks aitäh, president, kolleegid, lugupeetud volinik. me oleme siin rääkinud konkurentsivõimest, Euroopa majanduse tulevikust, paljud on viidanud sellele, kui suurel määral on ettevõtted ja töökohad sõltuvuses sellest, kuidas on neil võimalik kasutada tooraineid kui äh, äh, me räägime näiteks säästulampidest, siis need on kallimad kui tavalised, sest need on seotud haruldaste metallidega. ma olen kolleeg Püdikoferile väga tänulik selle eest, et tal on õnnestunud leida vastuseid väga tasakaalustatud vormis küsimus on selles, kuidas äh, saavutada mõju, äh, mida on vaja. Äh, oluline ei ole see, et keegi saaks õiguse, vaid oluline on saavutada tasakaal. me peame tõepoolest toetuma kolmele sambale, millest härra volinik rääkis kolleegid on viidanud sellele, et tuleks mõelda uutele tehnoloogiatele siin eh, võib tekkida vastuolusid muu eh, seadusandlusega, me peame mõtlema, millised on meie piirid, eh, mida on üks või teine algatus väärt. aeg sunnib meid takka. me peame mõtlema ringlusevõtule rohkem, kui me seda täna teeme. ja oluline on just nimelt mitme lähenemine, mis arvestab mitmete võimalustega ning me ei tohi kasutada toorainepoliitikat ka survestamisvahendina. rahvusvahelised kokkulepped, rahvusvaheline koostöö on vajalik selleks, et me saaksime siin Euroopas ka oma potentsiaali mõistlikumalt kasutada. loomulikult peame me teistesse riikidesse suhtuma lugupidavalt. majanduskasv nõuab rohkem toorainet, ma arvan, et tooraine maksustamine ei ole kahtlemata see teema, mis meid edasi viiks, ma paluksin kolleegidel tagada eh, seda, et äh, raportis jääks maksustamist puudutav lõik. Äh, see on väga oluline, oluline on saavutada tasakaalustatud lähenemine, aitäh. aitäh, härra Marinescu, palun. aitäh, president. Euroopa ees on mitmeid väljakutseid ja ka mitmeid võimalusi, mis kõik puudutavad toormaterjale igast väljakutsest peaksime tegema uue võimaluse ning selle abil taastama Euroopa Liidu tööstusliku mõjuvõimu. meil on vaja Euroopa Liidu innovatsioonistrateegiat, mille abil paremini ja tõhusamalt kasutada Euroopa Liidu enda toorainet palju on räägitud energiast ja sellest, kui palju Euroopa tööstus seda vajab ja kui palju vajab Euroopa tööstus toorainet see, kui tõhusalt me suudame energiat ja toorainet kasutada, määrab ära selle, kui konkurentsivõimelised me oleme ja kuidas on tagatud tooraine tarnekindlus. Euroopa Liidul on partnerlussuhed teatud kolmandate riikidega e, ja need partnerlussuhted kätkevad ka toorainetega varustamist. me peame tagama, et Euroopa Liit saab jätkata kaubavahetust nende kolmandate riikidega, et tarnida toorainet Euroopa Liit peaks koostama põhjaliku ülevaate sellest, kui sõltuv on Euroopa tööstus toorainest ja kuidas mõjutavad meid hinnatõusud tulevikus. nii on võimalik paremini planeerida pikaajalisi investeeringuid. aitäh, nüüd äh, annan ma sõna vaba mikrofoni raames kõigepealt proua Mäkinesele. suur aitäh, president, lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör, aitäh selle raporti eest ma arvan, et üldiselt võime kõik selle raportiga nõustuda ning et see debatt on väga huvitav, kui me hakkame rääkima spetsiifilistest toormaterjalidest. ma toetan härra De Langet, kes rääkis fosforist ja sellest, et fosforivarud järjest vähenevad ja lõpuks saavad otsa ning mida me siis peale hakkame. ta rääkis ka sellest, kuidas toodetakse toitu mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas ja kuidas on toidutööstus sõltuv fosforist, mis on ainult üks aine, kuid ometi nii oluline. põllumajanduskomisjon on käsitlenud ka teisi selliseid aineid ja ma olen selle eest tänulik. kui me aga räägime kolme samba lähenemisest, siis tegelikult ei räägita seal eraldi põllumajandustoodetest ja toidust, räägitakse teistest tööstusharudest ja ma arvan, et see on viga. sellepärast, et minu arvates on Euroopa Liidu ja ka maailma jaoks tähtis just toiduga varustamise kindlus ning toidu tootmisel vajatakse erinevaid toormaterjale ning mõned nendest materjalidest on juba praegu lõppemas ja seetõttu on meil vaja strateegiat, et tagada põllumajandusliku tootmise jätkumine Euroopa Liidus, aitäh. aitäh, proua Mäkkines. suur aitäh aitäh äh, raportöörile selle töö eest, mida ta on teinud. tõepoolest, äh, ressursse nõutakse ja vajatakse järjest rohkem, seda kogu maailmas ja see toob kaasa teatud riskid, näiteks hinnakõikumise. see tähendab seda, et Euroopa Liit peab olemasolevaid ressursse paremini kasutama. kogu tarneahel peab olema üles ehitatud selliselt, et ressursse kasutatakse igas ahela punktis äh, tõhusalt, sest mitte ükski ressurss ei ole lõputu. see tähendab seda, et me peame käituma keskkonnasäästlikult, sest äh, teatud ressursse on võimalik ringlusse võtta ja seetõttu mitmeid kordi kasutada. ringlusse võtta on väga oluline. ma toetan komisjoni nägemust, kuid leian, et visioon peab äh, lõpuks äh, ka teostuma ja seetõttu on meil vaja tegevuskava aastaks kaks tuhat viiskümmend. aitäh, härra Mölzer uh,! Äh, aitäh! me kõik teame, et mobiiltelefonides on väga palju väärtuslikke metalle kuid me ei teadvusta seda, et need metallid on meie tulevikutehnoloogiate jaoks väga olulised. Nad ei ole mitte ainult, neid ei ole mitte ainult vähe, vaid nad annavad alust ka poliitilisteks äh, konfliktideks. Hiina on otsustanud äh, nende metallide kaevandamist ja eksporti äh, vähendada. Euroopa Liit peaks mõtlema selle üle, kuidas neid paremini kasutada. me äh, peaksime äh, töötama siin välja vastava asjakohase strateegia. Lähema viiekümne aasta jooksul tuleb mõelda selle üle järele, millised on meie vajadused ning kuidas neid vajadusi rahuldada Hiina äh, on muutunud väga aktiivseks äh, Aafrikas, äh, Mongoolias, tagades endale varustatuse toorainetega. toorainete hinnad tõusevad järjest, see avaldab majandusele väga tugevat mõju. me ei tohi teha siin kilplaste kombel otsuseid, vaid me peame tegutsema väga järelemõeldult, aitäh! aitäh, härra Möltser, härra Keres on meie järgmine kõneleja suur aitäh, president! väga hea, et me praegu sellest teemast räägime. sest kui meil ei ole mõistlikku strateegiat toorainete osas, siis ei ole meil võimalik kuhugi jõuda. isegi kui te olete kõige parem juht üldse, ei ole teil midagi teha, kui teil ei ole materjali, ükskõik, kas me räägime jalgpallimeeskonnast või tööstusharust. seetõttu leian ma, et see raport on väga oluline, sest kui Euroopa Liit tahab säilitada oma konkurentsivõimet maailmas, siis on meil kindlasti vaja tagada äh, toorainetega varustamise kindlus. ning tõepoolest me peame mõtlema sellele, kuidas kasutada oma olemasolevat toorainet ja mitte kehtestada liiga suuri piiranguid, nagu oleme vanasti teinud, varem teinud. muidugi soovime säästa keskkonda, aga rohkem tuleb ka mõelda ringlussevõtule. ringlussevõtt on oluline ning võimaldab meil mitmeid elemente mitu korda kasutada see tähendab seda, et vaja on vähem äh, uusi toormaterjale. nagu paljud inimesed on juba öelnud, on äh, väga oluline lahendada ka haruldaste muldmetallide ka, öö, äh, küsimus, millest praegu Hiina kontrollib üheksakümmend seitset protsenti ja eelmine kõneleja just ütles, et me kasutame igapäevaelus väga mitmeid seadmeid, kus haruldased muldmetallid esinevad, seetõttu on need äh, metallid meile e-, olulised ja me peame selle küsimuse kiiresti lahendama, peame säilitama oma konkurentsivõime ning äh, strateegia, mida me praegu arutame, aitab meil seda teha, õnnitlen veel kord raportööri, aitäh! aitäh ka teile, härra Kelly! proua Tantsile on soovinud sõna. aitäh! me teame, et Euroopa Liit peab lahendama erinevaid suuri väljakutseid ja kasutusele võtma ka uusi võimalusi seoses toormaterjalidega. kõige olulisem on Euroopa Liidu jaoks seetõttu õige poliitika. kui me mõtleme tööstuspoliitikale ja rahvusvahelisele kaubandusele või horisontaalsetele tegevussuunistele ja sisepoliitikale ja välispoliitikale, siis on kõik need väga olulised ma arvan, et äh, selles kontekstis tuleb mõelda ka sellele, kuidas järgida vastu võetud reeglite täitmist. meil on vaja paremat koordineeritust Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel ja seda, et me pidevalt äh, jälgiksime ka seda, et parlamenti õigeaegselt teavitatakse uutest arengutest äh, selles vallas. õnnitlen raportööri aitäh, proua Tansila ja nüüd äh, härra Rossi. lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik. tooraine kasutamise vähendamine on kindlasti kasulik ennekõike keskkonnale, tekib vähem jäätmeid. seega äh, tekib vähem jäätmeid, tekib väiksem, väheneb kaevandamisvajadus ja peale selle peame me mõtlema globaalselt, mitte ainult Euroopa piires. seega, kui me liigume selles suunas, et lihtsalt vähem toorainet kasutada, siis peaks seda tegema terve maailm, mitte ainult meie. peale selle, härra volinik, president Butšek on öelnud, et meil peaks olema ühtne energiaturg ja ma arvan samuti, et see on väga õige, sest ainult see tagaks tarnekindluse ja kindluse ka hindade osas, see annaks kindlustunnet turule ja kodanikele ning aitaks äh, raha kokku hoida ja aitaks äh, toorainet odavamalt kaevandada. aitäh ja proua Pasescu! lugupeetud president, aitäh! minu arvates vajab Euroopa Liit tõhusat toorainealast strateegiat, et säilitada tööstusalane konkurentsivõime. selle ülesande täitmisel on oluline mõelda ressursidiplomaatiale, millest siin on ka räägitud. toormaterjalide tarn-, tarnimine mõjutab väga mitmeid eluvaldkondi raportis on rõhutatud, kui oluline on kasutada diplomaatilisi instrumente ja esitatud erinevad ettepanekud suhtlemiseks meie partnerriikidega. näiteks on räägitud toetusest arengumaadele ja teadusalase kogemuse jagamisest nende partnerriikidega räägitud on ka Euroopa Liidu koordineerimispoliitikast välissuhete vallas ja sellest, et liikmesriigid peaksid tegema rohkem koostööd. ning ma loodan, et need uued instrumendid, millest raportis on räägitud, tõesti leiavad kasutust. aitäh ja viimane kõneleja vaba mikrofoni voorus on proua Merkins. ma tahan tussen het commissievoorstel en het ma tahaksin hea meelega teada, kus on siis see vahe komisjoni ettepaneku ja Euroopa Parlamendi ettepaneku vahel. mida siin nüüd konkreetselt meetmete all silmas peetakse. siin on räägitud ladustamisest, aga minu jaoks ei ole see mingi lahendus, seda ma ei toetaks. mina tahaksin konkreetset vastust me räägime tööstusrikast materjalidest, räägiti fosfaadist, see on väga oluline, ma olen sellega nõus, aga äh, kuidas sellest, kuidas seda tagatakse, kuidas tagatakse innovaatilisus, meil peaksid olema tõhususe osas ka konkreetsed eesmärgid, need on nüüd kadunud. meil on vaja konkreetseid eesmärke, me tahame Noh, keelata ähm, uute prügilate osutamisega, see on siit nüüd välja jäänud. materjalid tuleb kohe ring, taas ringlusse võtta, nad ei tohigi üldse jõuda prügilatesse. ma tahaksin teada, milliseid meetmeid selleks kohaldatakse kes seda kõike koordineerib, kas see olete teie või teeb seda volinik Potočnik? härra volinik, te kuulsite ära kõik äh, argumendid, nüüd on aeg vastuseks. Eh, aitäh, president, austatud saadikud. ma kordaksin veel kord komisjoni äh, seisukohta komisjon on täi-, komisjoni seisukoht on täies vastavuses härra Püdikohveri raportiga. meie tahame niisugust strateegiat toorenete valdkonnas, mis oleks tasakaalustatud. see toetuks kolmele sambale, nimelt Euroopa Liidu sisesele strateegiale, strateegiale, mis on suunatud väljapoole Euroopa Liitu ja lõpuks juba innovaatilisele lähenemisele. ma sooviksin alustada viimase sambaga. tasakaalustatud strateegia, tasakaalustatud seisukohad on meie eesmärgiks. komisjoni üks esimesi dokumente, mis ta sel teemal esitas, puudutas innovaatika partnerlusi ja siinkohal tegeleti ka toorainete temaatikaga, me saime sellele nõukogu heakskiidu, me saame siin oma tööd jätkata, loomulikult kaasates Euroopa Parlamenti. meie töö hõlmab loomulikult ka ringlussevõttu innovaatilisus, partnerlus on väga olulisel kohal meie tegevuses. ei saa öelda, et komisjon on kõigepealt mõelnud muudele asjadele. väga paljud parlamendisaadikud saadikud, kes küsimusi esitasid, ei ole enam siin, ma hea meelega vastaksin nende küsimustele, kuid äh, praegu ma ütleksin siin lihtsalt seda, et ringlussevõtt on meie edasise strateegia oluline osa. Äh, mis puudutab strateegiat Euroopa Liidus, äh, siis sooviksin rõhutada Eh, oma seisukohta, kuna ma rääkisin itaalia keeles, siis võib-olla ei jõudnud minu sõnum täiesti selgelt kohale. seoses Rootsi ja Gröönimaaga rääkisin ma sellest, et need on niisugused piirkonnad, eh, kus eh, meil on veel väga palju teha. Rootsi valitsusega me jõudsime kokkuleppele kohtumise korraldamises Rootsi välisministri eesistumisel kõne all olid toorained Barentsi meres. kavas on visiit Rootsi, me tahame seal kohapeal uurida, mida on võimalik toorainete vallas ette võtta. ilmselt mm, ei äh, jõudnud kohale kõik, millest ma rääkisin kuid äh, ma sooviksin veel kord rõhutada seda, et Gröönimaa äh, kuulus ju alles hiljuti veel Taani alla ning äh, seegi näitab, et Gröönimaa ei ole Euroopast kuigi kaugel. mis puudutab rahvusvahelist poliitikat, siis valin saadik kuid Matias Diao Figureidet ei ole enam siin, kuid ma soo-, sooviksin öelda paar sõna neokolonialistliku poliitika kohta Aafrikas. mina olen pärit riigist, eh, kes kuulus esimeste sekka, kes vabandasid Aafrika ees koloniaalpoliitika pärast ning ma ei usu, et Euroopa Liit ajaks Aafrikas eh, koloniaalpoliitikat seoses toorainete küsimustega äh, siin äh, kahtlemata tuleb kaasata Aafrika riigid. Äh, meil on kokku lepitud kohtumises Aafrika Liiduga. seda just seetõttu, et Aafrika ei tohiks muutuda uuskolonialismi ohvriks. ma ei usu, et Euroopa Liit on huvitatud neokolonialistliku poliitika ajamisest. veel üks teema, millest siin on räägitud, seda puudutasid mitmed saadikud. volinik et vabandust, komisjon on kahtlemata huvitatud toorene poliitika läbipaistvusest. läbipaistvus, aruandlus äh, on olulised eesmärgid, mida me kahtlemata toetame. väga paljud doonorriigid ja rahastajad on huvitatud käendusfondi äh, asutamisest rahvusvahelisel tasandil äh, tegutsemisest see algatus kahtlemata jätkub, viiskümmend riiki on avaldanud oma huvi läbipaistvuse algatusega on liitunud seni juba üheksa riiki. kõne all oli veel üks ettepanek, mis puudutab aruandlust äh, liikmesriikide ja parlamendi vaheline koostöö finantsaruandluse sisseviimine ettevõtetel, kelle asukoht on Euroopa Liidus, me kavatseme esitada vastava ettepaneku ning ka selle ettepaneku mõte on läbipaistvuse suurendamine Ameerika e, seadus, millele e, e, see Pidikohver viitas, on meile heaks eeskujuks. nüüd siis veel viimane teema. see puudutab maardlaid meie leiame, et äh, toorainetega varustamise kindluse tagamine on kahtlemata ka ettevõtete ülesanne, selleks tuleb aga luua neile vastavad raamtingimused, komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikidega ning ähm, kahtlemata on meil vaja siinkohal äh, kindlat programmi, mis annaks ka vastavat lisandväärtust. suurt tähelepanu tuleb pöörata ka nafta ladustamise võimalustele. kahtlemata ma ei jõudnud vastata kõikidele küsimustele, mis siin esitati, selleks oleks vaja veel pool tundi aega kuid äh, tõsi on ka see, et me kuuleme veel ka härra Püdikoferi seisukohti äh, ning ma sooviksin veel kord rõhutada, et me oleme igal ajal nõus teiega äh, neid küsimusi uuesti arutama, et töötada välja tõeliselt hea tooraine strateegia, aitäh! suur tänu, mm, härra volinik! ja nüüd me anname võimaluse härra Pütikofile vastuseks. president, kolleegid ma tahaksin tänada teid kõiki, eh, kõikide nende mm, lisandustest, mida te olete teinud minu eh, mm, raportisse, ma tahan tänada ka voliniku selle toetuse eest, mida näidati üle eh, selle idee suhtes, et oleks vaja luua võrgustikke on tõepoolest väga oluline, et me vaatame, kuidas on olukord toorainetega, et me saaksime aru, milliseid mm, parandusi on võimalik teha selles valdkonnas, aga siin on kahtlemata väga e, tundlikke teemasid, mida tuleb ka tundlikult käsitleda ja see tuleb selgelt välja ka raportist. me ei tohi teha vigu meie tööstuspoliitikas ja eh, ja looduskaitses, me ei tohi arvata, et need on kaks diametraalset eh, vastandlikku asja ning on väga oluline, et eh, kaevandused eh, oleksid head, et seal oleks kaasaegne tehnoloogia. oluline on ka taaskasutus, sellepärast et taaskasutusest võib saada majanduslik lahendus ja minu arvates on täiesti eh, keskse tähtsusega see, et, eh, et eh, taaskasutus muutub igal pool kasutatavaks. ja kui me vaatame veel, milline on poliitika ladustamise osas, siis ma olen siin kuulnud erinevaid vaateid ja mõningate kommentaaride osas, mida ma just eriti kuulsin komisjoni suust, äh, olen äh, ma natukene kriitiline. Äh, kahjuks meil ei ole enam praegusel hetkel rohkem aega, kuid oluline on see, et nende teemade puhul me oleksime ettevaatliku lähenemise poolt. mis puudutab välispoliitikat, siis äh, Eh, mater-, toorained on selles osas väga olulised ja eh, väga hea, et eh, ka komisjon tunnistab nii